Malmström on juba valmis avaldust tegema. härra president, ühe küsimusele teise juurde, ma tänan. lugupeetud saadikud, tegemist on väga tõsise ja tähtsa küsimusega, mis siin te täna tõstatasite ja päevakorda võtsite. nagu te teate, kahekümne kaheksandal septembril üle saja inimese said surma Guineas, Konakris, kui Guinea julgeolekujõudud tulistasid demonstrantide hulka. Nad olid kogunenud, need demonstrandid staadionile selleks, et avaldada meelt eh, eh, eh, kapten Mussadadis Kamara soovi vastu mm, hunta juhina presidendiks kandideerida. ja hukkunute surnukehad kogus kokku sõjavägi, nii et ei ole teada, kui suur ulatus tegelikult sellel tragöödial on. arvatakse, et tuhat kakssada kannatanut on ning eh, on räägitud ka, et soldatid, sõdurid vägistasid naisi Konakri tänavatel. paljud opositsiooniliitrid arreteeriti, ei ole teada, palju praegu eh, vahi all on eh, opositsiooniliidreid, nende kodud eh, on rüüstatud ja eh, kapten Kamara küll järgmisel päeval avaldas kaastunnet hukkunute perekondadele ja külastas mõningaid perekondi ja kuulutas ka järgmise päeva leinapäevaks ja lubas uurida äh, Ähm, seda tragöödiat, ütles, et tema ei ole vastutav nende äh, sõjaväelaste eest, kes selle kuriteo äh, toime panid eesistuja tegi kohe avalduse ja Solana kõrge esindaja tegi avalduse ning samuti volinik Kaarel de Kuht tegid avalduse juba järgmisel päeval. meil on vaja nõuda, et arreteeritud vangid Ähm, vabastataks ning uuritaks juhtunut. Äh, kogu maailmas on see vägivald hukka mõõtud, Euro-, äh, ÜRO Julgeolekunõukogu möödunud kolmapäeval arutas olukorda Guineas. Aafrika Liit mõistis hukka, need sündmused on valmis koostama aruannet vajalike meetmete kohta ning ECOWAS, Lääne-Aafrika Majandusühendus kutsus samuti üles seda, ähm, neid tapatalguid korralikult uurima nagu te teate, on toimunud selles riigis praegu võimu üleminek mittekonstitutsioonilisel teel ning äh, meie kutsume nüüd üles kiiresti konstitutsioonilisele korrale naasma ja vägivalda lõpetama ning me äh, oleme alustanud Cotonou lepingu artikli üheksakümmend kuus alusel konsultatsioone äh, ning nüüd külmutasime oma abi, mida me anname demokraatlike protsessidele ülemineku programmi raames Af. Aafrika Liit ja ECOWAS otsustasid samuti peatada mm, Guinea liikmelisuse nendes organisatsioonides, kuni ei ole ehm, seaduslik valitsus ja parlament uuesti võimule saanud. ning märtsikuus eh, sõjaline hunta oli nõus korraldama veel enne selle aasta lõppu valimisi ja sellepärast meil oli lootus, et rahulikult ja demokraatlikult toimub võimu üleminek ja kapten Kamara äh, äh, andis ka lubaduse, et ükski tema hunta liikmed ei kandideeri valimistel ja et tõesti muudetakse konstitutsiooni ja toimub rahulik üleminek demokraatlik, demokraatiale, toimuvad valimised aga mida me nüüd saame ära teha, et edasise vägivald peatada ja et Guinea rahvas tõesti saaks naasta rahu, arengu ja demokraatia juurde, on kolm eh, tegevusvaldkonda. kõigepealt meil on vaja hoida poliitilist survet režiimile Konakris, eh, seda rahvusvahelise kontaktrühma kaudu. Eh, kapten Kamara otsus mitte kandideerida võimaldab Äh, ka konstitutsiooniline kord jälle jalule seada ja kriisis on vahendajaks mm, Burkina Faso president Balis Compaore ja see on väga tervitatav. me loodame, et see vahendustegevus aitab tagada äh, lõpliku lahenduse Guinea olukorrale ning tagab demokraatia ja rahu. samuti on võimalik äh, sihipäraselt sanktsioone kaaluda nende vastu, kes on vastutavad selle vägivalla eest. koordineerime oma tegevust Aafrika Liiduga ja teiste rahvusvaheliste partneritega. Aafrika ministrite troika tuleb kokku lähiajal Addis Abebas ja kaheteistkümnendal oktoobris Abujas toimub Guinea küsimuse arutamine, need on väga tähtsad sündmused ning ma usun, et me peame jätkuvalt humanitaarabi andma tsiviilelanikkonnale ning toetama demokraatlikke üleminekuprotsesse. aga kõik see sõltub äh, sellest, et täidetakse üles head tahet Guineas üleminekuvõimude poolt, et nad on valmis astuma konstruktiivsesse dialoogi ning võtma kindlaid kohustusi ära hoida igasugune vägivald ning et nad austaksid oma kodanike inimõigusi ja demokraatlikke vabadusi. me teeme kõik, mis meie võimuses, et Guinealasi aitada selles kriitilises momendis ning me toetame naasmist demokraatliku konstitutsioonilise tsiviilvalitsuse juurde läbipaistvat demokraatlike valimiste kaudu ning kutsume üles rahumeelse demokraatlikule üleminekule Guineas. suur tänu, proua minister. ainult üks kommentaar. Äh, kolleeg, kes tõstis äh, sinise kaardi, te saate seda menetlust kasutada ainult siis, kui parlamendiliikmed kõnelevad, mitte siis, kui nõukogu äh, avaldustega on tegu ja nüüd kõigepealt saab sõna härra Kaczmarek kaheks minutiks, palun. suur tänu, härra president, proua minister, volinik, daamid ja härrad. Guinea kriis eh, illustreerib suuremat eh, probleemi, mida me näeme ka teistes Aafrika riikides. siin on tegu ebatõhusate mehhanismidega nendes äh, riikides. miks on oluline see meie jaoks, mitte ainult sellepärast, et äh, me oleme, mitte ainult meie väärtuste pärast, vaid ka pragmaatilistel põhjustel. me räägime väga palju meie arengute äh, tõhususest. me oleme ka ähm, suurim abiandja samuti kui abi vastuvõtvad riigid ei suuda seda korralikult kasutada, siis me peame lõpetama abi andmise. härra Kamara rääki-, ütles eile eh, Prantsusmaale, et eh, Prantsusmaa on oma tegevusega häbistanud nii tema riiki kui ka teisi riike ka meie peaksime olema oma vastuses sama ranged, kui prantslased olid oma vastuses sellistele avaldustele. kuid me ei tohi jääda siin passiivseks, me peame äh, reageerima. me peame tegema kõik selleks, et vägivald peatuks. me võime, me peame, võime olla rõõmsad selle üle, et Burkina Faso president on astunud vahendaja rolli ja läinud äh, koha peale. Aafrika Liit on samuti kehtestanud sanktsioonid, kui ähm, konstitutsioonilist korda ei kehte-, taaskehtestata. me oleme ka näinud, mida Rootsi on teinud eesistujana selles ähm, situatsioonis loodame, et meie tegevusel on, tegevus on ka tõhus äh, selle vägivalla äh, lahendamiseks suur tänu ja nüüd äh, järgmine kolleeg. kolleeg Trõlen. suur tänu, härra president. Need murettekitavad äh, sündmused äh, Guineas nõuavad väga kiiret reaktsiooni. kahekümne kaheksandal septembril Guinea julgeolekujõud astusid vastu rahumeelsele demonstratsioonile ja nad äh, niitsid äh, praktiliselt need demonstrandid maha, tappes sada viiskümmend äh, inimest ja tekitades ja suure hulga haavatuid. väga palju diktaatorlikke režiime on viimastel aastakümnetel Guineas valitsenud, me peame lõpetama selle nõiaringi kahe tuhande kaheksandal aastal äh, nõukogu kasutas Cotonou lepingu artiklit üheksakümmend neli nimelt, et äh, tuleb äh, taastada demokraatlik ühiskond ja seda demokraatlike läbipaistvate valimiste kaudu. samuti tuleb tagada see, et ka opositsiooniliikmed saavad osaleda äh, valimistel. kahe tuhande kümnendal aastal aga alles on lubatud valimiste läbiviimist ning härra Kamara on nüüd ka teatanud, et ta ise kavatseb äh, presidendiks kandid-, äh, kandideerida ja see sündmus ka põhjustas selle vägivalla Äh, lahvatuse ning kahekümne kaheksanda demonstratsioon tegelikult nõudis, et härra Kamara hoiaks kinni oma lubadusest. kuid äh, selli-, selline käitumine näitab, et härra Kamara teeb kõik selleks, et äh, jääda võimule. vägivalda on juba teravalt kritiseeritud ning parlamendi kalanduskomisjon on ka õigusega nõudnud Euroopa Liidu ja Guinea äh, vahelise kalanduslepingu äh, äh, katkestamist. täna Euroopa Parlament soovib teada, millised otsuseid on nõukogu vastu võtnud seoses nende sündmustega. kas nõukogu ei soovi sisse viia rahvusvahelist juurdluskomisjoni kahekümne kaheksanda septembri sündmuste uurimiseks? ja mis kuidas kontrollitakse CDD lubadust pidada äh, demokraatlikud äh, valimised? vastavalt artiklile äh, üheksakümmend kuus Cotonou lepingust on ka oluline, et peetaks kinni oma antud lubadustest ja milli-, millistest, milliseid lubadusi on andnud siin nõukogu milliseid äh, meetmeid võtavad teised rahvusvahelised organid äh, siin. suur tänu ja järgmine kõneleja on härra Rinaldin. suur tänu, härra president, lugupeetud kolleegid, äh, lugupeetud minister Kallis Siili. kõigepealt ma sooviksin väljendada kaastunnet kõikidele ohvritele Konakris ning ka kõikidele nendele, kes on äh, seotud selle võrgustikuga ja ka AKV riikide esindajatele kõigepealt nüüd mõningate küsimuste juurde, äh, mida Rootsi eesistuja esindaja juba selgitas. me sooviksime samuti öelda, et partnerluses Aafrikaga me peame nõudma seda, et poliitikuid ei tohi hoida pantvangis, et vahistatud tuleb vabastada ning samuti, et Rahvusassamblee esindajad saavad teha oma tööd vabalt, samuti tuleb eh, eesmärgistatud sanktsioonid kehtestada. kalanduskomisjon ähm, on äh, samuti tegelenud selle küsimusega ning äh, samuti, mis puudutab kalanduslepingut Euroopa Liidu ja Kine äh, vahel ja me ootame ka nõukogul siin nüüd vastust ja me peame siin ka vaat-, vaatama, kuidas me saame toetada ohvreid, eriti ka naisi, kes sattusid äh, vägistamise ohvriks ja kes vajavad seetõttu kindlasti erilist abi. ja nüüd, mis puudutab justiitsküsimusi, siin ei ole tegu mitte ainult rahvusvahelise uurimiskomisjoniga, vaid me peame siin ka tegema kõik selleks, et rahvusvaheline kohus samuti rakendatakse sellesse uurimistöösse. ka äh, me peame õigluse taastama sellised äh, kuriteod ja Guineas ja teistes riikides, need äh, ei, nende põhjustajad ei tohi niisama õigluse eest pääseda, suur tänu. proua Jolie, kaks minutit, palun. Äh, suur tänu, härra president, daamid ja härrad, proua minister, me ei saa jääda vaiki, arvestades seda, mis toimus Guineas eelmisel nädalal ning ei saa olla vaiki selle vägivalla osas, mida osutati eriti just naiste puhul, sunnib meid rääkima, ma tahaksin kaastunnet avaldada kõikide ohvrite oma, omastele, paljused, kes endiselt ootavad äh, oma armsamate surnukehasid, need on konfiskeeritud ametivõimude poolt, et äh, varjata nende kuritegusid praegune parlamentaarne olukord tähendab seda, et meie ei saa reageerida, kuid nõukogu ja komisjon peaksid saatma väga selge sõnumi Guineasse ja peaksime selles sõnumis äh, üt-, äh, ja, ja meie omalt poolt peaksime Euroopa Ühenduste ja Guinea vahelise kalanduskokkuleppe tagasi lükkama järgmisel täiskõigul. meie kalanduskomisjon hääletas selle juba maha oma viimasel kohtumisel, sellepärast et kardeti Euroopa Liidu vahendite väärkohtlemist. samas aga arvestades olukorra arvestades olukorda kalavarude osas Guineas ja, ja kohapealse olukorra kontekstis oleme me väga mures ähm, selle üle, et äh, on jõudu kasutatud Guinea rahva vastu. Äh, kallid kolleegid, me ei saa Guineaga kalanduskokkuleppele anda heakskiitu, kui ohvrid kannavad veel värskeid haavu. see oleks vale signaal Guinea valitsusele, see oleks skandaalne ja mina sellele küll, sellega küll olla, nõus olla ei saaks. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Veržia, kaks pool minutit härra president, daamid ja härrad, kallid kolleegid. mina olen uus parlamendisaadik ja nagu paljud teisedki olin ma jahmunud, kui palju pööratakse siin kojas tähelepanu inimõigustele, eriti on seda teinud härra Puusek, viidanud pidevalt inimõiguste temaatikale. mina olen siin parlamendis sellepärast, et ma olen äh, inimõiguste eest võitleja, just nimelt võitleja. ja seega Guineas toimuv ei saagi jätta mind ükskõikseks. seda sellepärast, et režiimi vastased eh, vabaühenduste, kodanikuühiskonna esindajad, eh, esindajaid tapeti, rööviti, arreteeriti ja vägistati. Eh, sadu surnud inimesi, üle tuhande vahistatud ühe päevaga Äh, rõhumine jätkas järg-, jätkus järgnevatel päevadel, see jätkub ka täna. Need inimesed olid tänavatel rahumeelselt, et ähm, kindral Kamarale tema kohustusi meelde tuletada ja see on eriti õõvastav. ei ole sugugi muidugi ei ole enam saladus, et kuigi kindral Kamara on väitnud vastupidist, olid tema lähikondlased need, kes tegid otsused rahvast rünnata. Guinea kodanikuühiskonna organisatsioonid kutsuvad rahvusvahelise üldsuse toetusele Guinea Rahvuslik Demokraatia Arengunõukogu on viimase aasta jooksul paljugi ette võtnud ja on igasugused lepingud, mis on Kamaraga sõlmitud, tühistanud. toimuv on skandaalne, meie ei saa jääma lootma kellegi sõnadele, me tahame näha, et konkreetseid tulemusi tegemist oli rahumeelsete meeleavaldustega, tuleb hukka mõista inimeste ründamine, meil on vaja väga selgeid sanktsioone ja äkki selgitate, proua minister, täpsemalt, milliseid sanktsioone kasutatakse, et need, kes on vahistatud, vabastataks ja kas luuakse ka jah, rahvusvaheline juurdluskomisjon, äh, proua minister, me liigume küll õiges suunas, kuid ma tahaksin ikkagi teada detaile. Te ütlesite ka, et kogu abi peale humanitaar ja toiduabi on külmutatud, see on vähim, mida me saame omalt poolt teha. aga kuidas me konkreetselt saaksime üleminekut demokraatiale toetada? härra president, meie tahaksime, et järgmisel täiskogu istungil Strasbourgis võtaks parlament vastu vastavasisulise resolutsiooni, et meid ei nähtaks siin ainult tühjade sõnade loopijatena no vaid et me langetame konkreetseid otsuseid, nii nagu eelmise aasta jaanuaris. olukord äh, väärib kiiret tegutsemist, ähm, rahvused, organisatsioonid ütlevad, et olukord võib halveneda ja võib kujuneda etniline konflikt, me peame reageerima, inimõigusi tuleb kaitsta Aafrikas täpselt samamoodi nagu mujalgi. suur tänu ja nüüd äh, härra Skotta on palunud sõna, aga kotta ta ei ole jõudnud sellisel juhul saab sõna kohe järgmisena proua Ronsulli suur tänu, härra president. kallid kolleegid, proua minister Malmström, te selgitasite olukorda Guineas väga selgelt. on olnud vägivaldseid kokkupõrkeid, kus vabad kodanikud, kes läksid tänavatele rahumeelsetele meeleavaldustele, sattusid äh, jubeda vägivalla ohvriteks Guinea valitsus kiusab taga kõiki, kes toetavad poliitilisi vaateid, mis on nende valitsuse vaadetest erinevad. ja inimestelt on võetud igasugune võimalus vabadusele, mis, nagu me teame, on ju ometigi iga inimese vääramatu õigus. viiakse jällegi läbi üks veretapp, mis võib kujuneda rahvamõrvaks, kui me ei reageeri. AKV Assamblee, mille aseesinaine ma olen, pidas vajalikuks võtta vastu resolutsioon ja et mõista hukka Guinea ametivõimude poolt kasutatud vägivaldsed meetmed ja nõuti, et kohalik äh, valitsus peaks kinni põhiõigustest, põhivabaduste hardast pärast, hartast pärast seda, kui üle saja seitsmekümne inimese sai tänavatel surma ja Kamara seda üritas kalevi alla panna, pöördusid opositsiooniliikmed rahvusvahelise üldsuse poole, lootes meilt abi ja toetust, aga Kamara oli viiendal oktoobril vastu äh, rahvusvahelise rahuvalvajate riiki sisse lubamisele. nii et äh, me peame astuma väga konkreetseid praktilisi samme, nii nagu ütlesid ka mitmed kolleegid. õi-, kui me võtame inimestelt õiguse elule, siis äh, kannavad kõige rohkem äh, selle eest karistust äh, naised ja lapsed, nii et ma kutsun üles kõiki kolleege ja institutsioone ühiselt tegutsema ühehäälselt tegus, tegutsema, et me võtaks, saaksime võtta vastu sellised meetmed, mis sunniksid Guinea ametivõime austama oma koduriigis selliseid põhiväärtuseid, nagu see on demokraatia ja vabadus. ja tahaksin ka kastunud avaldada kõikidele tragöödias lüüa saanud perekondadele. suur tänu, proua Lövin, poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president lugupeetud daamid ja härrad, austatud äh, proua Malmström. mina olen samuti kalanduskomisjoni liige ja olin ka ise Guineas ning ma olen seda temaatikat väga täpselt äh, jälginud. minu meelest on väga kummaline, et Euroopa Liit äh, endiselt jääb veel oma leping, oma kalanduslepingu juurde sest ma, see on ju ometigi läbi räägitud endise valitsusega Kamara-eelse valitsusega enne riigipööret ja sellegipoolest jäädi selle lepingu juurde. eile Ameerika välisminister Hillary Clinton ütles välja, et ta, ta kutsus üles hunta juhti Kamarat tagasi astuma. oleks ju täielik häbi, kui meie siin Euroopa Parlamendis toetaksime äh, kalanduslepingut Guineaga. sest sellisel juhul kantaks väga suur rahasumma üle novembrikuus äh, Guineasse. ja seda äh, tuuni kala nimel, mida läheksid siis otsima kahekümne viie liikmesriigi laevad, ma arvan, et me peaksime tuunikala kuskilt mujalt otsima see oleks ka täielikus vastuolus komisjoni endiste avaldustega. ja see oleks ka vastuolus selle lepingu äh, kavandatud mõjuga, see näitab ka, et äh, ei, et me ka ei, ei tea, milleks kasutatakse üldse neid sissetulekuid, mis tuleksid kalanduslepinguga Guineasse ja seetõttu ma sooviksin teada, millised on ähm, teie plaanid seoses kalanduslepinguga ja kas teil on ka äh, kavandatud ühissamme koos Ameerika Ühendriigiga kaamera vastu? suur tänu ja nüüd vaba mikrofoni voor. Äh, härra president, ma sooviksin öelda, et äh, Guineas aset leidnud vägivald tuleb hukka mõista Prantsuse välisminister kaks tundi tagasi tegi avalduse, kus ta ütles, et musta, mustataadis kaamerat äh, kahtlustatakse ka selles, et äh, ka tema oli kaasatud äh, selle massimõrva läbiviimisse. kamera tahab jääda lõplikult võimule eh, ilma igasuguse demokraatliku valimiseta. ma tervitan seda, et Burkina Faso president eh, härra eh, Kambore, kellel on suuri kogemusi vahendajana, et ta on astunud samuti siin tegevusse ja et mul on hea ja ma arvan, et me peame tema tegevust toetama. suur tänu ja nüüd, ja nüüd härra Davis. ma tänan proua Jolie on õigus, kui ta ütles, et kalanduskomisjon ühehäälselt hääletas selle kalanduskop-, lepingu vastu Guineaga, aga tegelikult eh, ei olnud see niimoodi. rahvapartei tegelikult tahtis eh, alles jätta selle lepingu ja sajad tuhanded eurod lähevad selle lepinguga režiimi eh, kätesse selleks ainult, et kalastada seal rannikul ja see on halb, halb tehing ka parematel aegadel ja praeguses oludes täiesti vastuvõetamatu. siin minister nimetas võimalikke sanktsioone Guinea vastu. palun, kas te võtate kohustuse, et te tõesti tagate, et see partnerlusleping peatatakse? ma tänan järgmine sõnavõtja, palun. ma tänan inimõiguste äh, juristina, mul on kakskümmend viis aastat kogemusi rahvusvaheliselt äh, mis ma olen omandanud oma kodus Ungaris ja ma usun, et meil on vaja kasutada kõik võimalused selleks, et Euroopa Liidus kaitsta inimõigusi äh, kogu maailmas eelistatult, aga väga raske on seda teha äh, usutavalt ja selleks, et et eh, inimõigusi kaitsta, meil on vaja seda eh, teha ka eh, omaenda mm, piirides. ma olen ikka ja jälle rääkinud viimastel kuudel libe komisjon, kodanikuõiguste komisjon siin parlamendis, proua Kinga oli ju selle valitsuse liige, mida meie Ungaris nimetame Eh, tulistavaks valitsuseks, kes tegelikult kahekümne kolmandal oktoobril kaks tuhat seitse tulistas meeleavaldajad Ungaris ja see tõi kaasa inimõiguste kriisi Ungaris, aga samas Euroopa Liit ei tee mitte midagi selles asjas. ja meil oli libe komisjonis eh, esimees, kes tol ajal kuul-, oli olnud valitsuses. keegi ei tee midagi. tähtis on, et meie inimõiguste alane tegevus oleks usutav. kas keegi soovib veel sõna? kui ei, siis ma annan sõna proua Malmströmile küsimustele vastamiseks ja mõttevahetuse lõpetamiseks. ma tänan, härra president, ja jälle tänan Euroopa Parlamenti selle eest, et see küsimus päevakorda võeti. tegemist on väga tõsise teemaga. tõepoolest nagu te minu sissejuhatavast kõnest ehk aru saite, me jagame teie eh, muret selle üle, kui häbematult inimõigusi on rikutud Konakris ja eh, me oleme mures sellepärast, inimesed on endiselt vangis ja oleme nõudnud, et täiel määral uuritaks seda, mis siis tegelikult toimus ja lastaks vangid vabadusse. ma usun, me võime öelda, et Euroopa Liit on olnud väga sõnaselge, me oleme hukka mõistnud äh, need sündmused, Solana tegi seda, seda tegi eh, volinik De Gucht, eh, seda tegi eesistuja ja ma tean ka, et AKV rühm Euroopa Parlamendis võttis vastu deklaratsiooni. väga hea, et Euroliit liit on siin väga täpne ja ühel häälel mõistab hukka need kohutavad sündmused. ja me tegutsesime ka tihedas koostöös teiste osalistega. et rahvusvaheline üldsus saaks hukka mõista sidusalt toimunu. ainult nii me saame survet avaldada. meil on rahvusvaheline kontaktrühm, vahendaja on ametisse nimetatud, Burkina Faso president on selleks vahendajaks ja see on väga hea. ja Euroopa Liit on samuti kontaktrühma liige. ja kontaktrühmaga, kus me liige oleme, kus USA on liige, me oleme äh, tõesti nõudnud, et kapten Kamara tagasi astuks, see on vastus teie küsimusele. ning me oleme valmis arutama ka sanktsioone. kui me teeme seda üheskoos, rahvusvaheline üldsus seda üheskoos teeb, siis on need efektiivsemad. on erinevad viisid, kuidas üksikisikuid äh, Mm, sihikule võtta ja seda me arutame rahvusvaheliselt, kuidas koordineerida sanktsioone selleks, et neil tõesti oleks maksimaalne mõju. me arutame seda kontaktrühmaga, Aafrika Liiduga, USA-ga ja nii edasi. nagu ma ütlesin, meil on ka avatud konsultatsioonid Cotonou lepingu artikli üheksakümmend kuus alusel ning me oleme külmetanud kogu Euroopa Liidu arengu abi peale humanitaarabi ja demokraatlikul ülemineku abi. nüüd kalandus, kas ka sellega hakkame tegelema, jah, ma kuulasin väga tähelepanelikult, mis te ütlesite, jah, me arutame asja edasi komisjoniga, sest komisjon vastab, vas-, kannab vastutust Euroopa Liidu kalanduspoliitika eest, kahjuks ei ole neid praegu siinkohal, aga ma kinnitan teile, et me töötame edasi rahvusvahelise ehm, üldsusega selleks, et survet jätkata ning et nõuda, et täielik uurimine läbi viidaks ning ühel päeval saavad toimuda ka vabad ja demokraatlikud valimised Guineas. aitäh! suur tänu, proua Malmström, suur tänu, et olite nii kannatlik ja olite terve pärastlõuna ja isegi osa oma õhtust siin saalis alles hiljuti olite selle koja saadik, teile see ilmselt meeldib, seda on kohe näha, nii et suur tänu. sellega on see arutelu lõppenud. ja ühe minuti kõned järgmisena päevakorras, meil on kolmkümmend minutit selle jaoks, kolleegid. nii et piirduge ühe minutiga. proua Pasescu saabki kohe sõna. suur tänu, härra president, ma tervitan kokkulepet, mis sõlmiti Nabucco osas